ja veel üks teatis ning veel üks vastavalt artiklile eh, seitse eh, käitumiskoodeksis eh, on kahekümne viiendal novembril otsustatud härra Kavada nimetada käitumiskomisjoni liikmeks ning ta asendab kolleeg Sosa Wagnerit. ning kolmas teadaanne ALDE fraktsioonist on esitatud taotlused delegatsioonide kohtade täitmiseks, nende, see nimekiri avaldatakse protokollis. kui protokolli